Good morning, colleagues and uh... tere hommikust, kolleegid! tervitan teid tänasel kuulamisel meie mõlema poolt. juhime seda koosolekut koos. minu kõrval on proua Vilja Plinkevitš-Uute, naiste õiguste komisjoni esimees ja mina olen siis kodanikuvabaduste komisjoni esimees. see teema on meie mõlema komisjoni äh, pädevuses ja pakub meile suurt huvi, räägime Euroopa lähenemiskeelust, mis on väga oluline õigusakt mõlema komisjoni ja Euroopa kodanike jaoks. nagu te teate, selle direktiiviga pandi paika mehhanism, millega tunnustatakse vastastikku kriminaalasjades kait-, võetud kaitsemeetmeid ning direktiiv tuleb liikmesriikides õigusesse üle võtta üheteistkümne kümnendaks ja tuli üle võtta üheteistkümnendaks jaanuariks kaks tuhat viisteist. ja nüüd on kolm aastat sellest möödas peaaegu ja tõhusus on praegugi küsimärgi all. ainult seitse lähenemiskeeldu on siiani välja antud ja see on äärmiselt murettekitav. meie liikmed kindlasti räägivad sellest, nii nagu ka minu kaasjuhataja Vilja, kui me kuulamisega edasi läheme liikmesriikide süsteemid on erinevad, ohvrikaitse on erinev äh, ning äh, instrument on äärmiselt keeruline, samuti koostöö liikmesriikide vahel on problemaatiline. Need on mõningad põhjused, mida on äh, hinnangus välja toodud murepunktidena Äh, hinnangus, mida ka täna tutvustatakse. meie kuulamise eesmärgiks on kuulata, mida arvavad asjast asjatundjad ning äh, lähtuvalt kodukorra punktist viiskümmend viis koostame ka oma raporti selle õigusakti rakendamise kohta. Nende sissejuhatavate sõnadega murelikult annan äh, sõna nüüd minu kaasjuhatajale Vilja Plinkevitš-Uutele, naiste õiguste komisjoni esimehele. suur tänu, härra Moraes. tere tulemast kõikidele liikmetele mõlematest komisjonidest. see, need ühised kohtumised on muutumas väga heaks tavaks, meil on palju teemasid, mis on meie jaoks ühised huviteemad see tekitab paremat vastastikust mõistmist ning head töötavad. Euroopa lähenemiskeeld oli loogiline sammuke edasi liikmesriikide kaitsemeetmetest ja nõukogu hinnangul enne direktiivi vastuvõtmist oli kahe tuhande kümnendal aastal Äh, oli sada tuhat naist Euroopa Liidus, kelle suhtes oli rakendatud kaitsemeetmeid sooli, soo aluspõhilise vägivalla tõttu. naised on peamised Euroopa lähenemiskeelu äh, ka kaitstvad isikud, kui nad liiguvad Euroopa Liidus ühest kohast teise, teevad seda kas korrapäraselt või äh, ajutiselt vastavalt sellele uuringule, mida siin ka täna tutvustatakse, on seni välja antud ainult seitse lähenemiskeeldu. see on äh, šokeeriv arv ning ma arvan, et kui me uurime seda uuringut põhjalikumalt ning äh, kuulame tänased asjatundjad ära, äh, saame olukorrast parema pildi. meie koostame koos Kodanikuvabaduste Komisjoniga selle kohta ka raporti ning see loodetavasti heidab valgust lähenemiskeeluga seotud problemaatikale ning aitab meil seda ja selle kasutamist parandada. meie esimesed sõnavõtjad on raportöörid proua Soraya Post ja härra Imenes Pesil. kõigepealt saab sõna proua Soraya Post. suur tänu, lugupeetud juhataja Äh, ja tere hommikust äh, meie komisjonide esimeestele, kolleegidele, asjatundjatele. ma arvan, et see raport on väga oluline, nii nagu ka tänane kuulamine. me peame kuidagi midagi ette võtma sellise häbiväärse probleemi pärast. me ei saa pakkuda inimestele kaitset Euroopa lähenemiskeeluga. ja see on häbimärk häbiplekk. igasugune vägivald inimeste vastu on hukkamõistu väärt. õigus vägivalla vabale elule on üks osa inimõigustest, aga in-, liikmesriikides ei ole piisavat kaitset liikmesriikidele isikutevahelise vägivalla vastu. liikmesriigid ei ole toime tulnud oma inimõigustega seotud vastutuste kandmisega ja hoolimata sellest, et me teame erinevatest uuringutest, et vägivald ning äh, füüsiline, psühholoogiline, seksuaalne tagakiusamine äh, on, äh, ohustavad naisi kogu aeg ning sageli püütakse seda probleemi vähendada või ei suhtuta sellesse piisava tõsisusega. Ähm, sageli muudetakse naised patuoinaks, meil on vaja rohkem teadlikkust tõsta meie ühiskondades, et äh, ohvrid usaldaksid rohkem asjakohaseid ametivõime ning teataksid sellistest äh, rikkumistest ning äh, võimaldaksid Euroopa lähenemiskeeldu rakendada. mis puudutab Euroopa lähenemiskeeldu, siis äärmiselt šokeeriv oli kuulda, et ainult seitse lähenemiskeeldu on liikmesriikide poolt välja antud pärast seda, kui esi-, kui jaanuaris kaks tuhat viisteist lähenemiskeelde puudutav õigusakt jõustus. see arv näitab selgelt, et meie kodanikud ja organisatsioonid, kes teevad ohvritega tööd, ei tea, et selline lähenemiskeeld üldse on olemas. ja seetõttu liikmesriigid peavad äh, alustama lähenemiskeeluga seotud koolitusi ametnikele, kes töötavad ohvritega igapäevaselt oleme kuulnud komisjonilt ning ekspertidelt, et äh, lähenemiskeeldu kui instrumenti on raske rakendada, sellepärast et äh, tavad on erinevad ja tavad on äärmiselt keerulised erinevates liikmesriikides. tõsi, nii võib olla, aga Euroopa Liit on algatanud, teinud palju algatusi oma ajaloo jooksul ja ükski nendest algatustest pole olnud kerge. ja saavutada saab palju, kui me tahame palju saavutada nii et äh, kandkem oma vastutust, äh, me peame kaitsma inimväärikust äh, ning kõik oma pingutused sellele suunama. sellisel juhul olen veendunud, et küll me nendest raskustest ka üle saame. me peame tuletama endale meelde, mis on meie aluslepingute suurim eesmärk ning Istanbuli konventsiooni eesmärk. me peame vägivalla välja juurima ning toonitama seda, et kõikide ühiskondade kõige ülem, ülim eesmärk ei ole mitte piiride kaitse, vaid äh, isikupuutumatuse ning äh, kõikide inimeste vabaduse kaitse. ja seetõttu, äh, rääkides julgeolekust, peame rääkima ka isikute julgeolekust ning inimeste kaitsest isikutevahelise vägivalla eest selleks on meil vaja aga ka Euroopa Komisjoni pühendunud tööd, Euroopa Komisjon ei ole siiamaani olnud oma aruandluskohustuste vallas ülesannete kõrgusel ega ole olnud ka aluslepingute kaitsjana oma ülesannete kõrgusel. praegu minu poolt kõik, ootan juba põnevusega meie asjatundjate sõnavõtte. aitäh! suur tänu, proua Past! proua Jimenez Peseril, palun. suur tänu. suur tänu mõlemate komisjonide esimeestele, meie kaasjuhatajatele, tervitan kõike, kõiki Euroopa lähenemiskeelu kuulamisel ning ähm, algatuseks ütlen, et olen täielikult päri sellega, mida ütles minu kaasraportöör Soraya Post lähenemiskeelu arengu kohta. mina olin raportööriks ka eelmise parlamendi ametiaja jooksul, kui Hispaania eesistuja selle esialgse ettepaneku tegi ja ma mäletan, kui suure vaimustusega seda ettepanekut tervitati, kõik ütlesid, et meil on hädasti-hädasti vaja Euroopa lähenemiskeeldu me kõik leidsime, et uus kaitsevahend aitab meie süsteemi muuta dünaamilisemaks ning on bürokraatlikele vahenditele alterna-, toimivaks alternatiiviks. meie tõime keskusesse ohvrid ja soolise, soopõhise vägivalla ohvrid loomulikult seda võib rakendada igasuguste eh, ohvrite puhul, aga meie peamiseks sihtgrupiks on soopõhise vägivalla ohvrid, kui inimesed liiguvad ühest riigist teise ja tahavad kaitset ja peavad siis seda tegema teises riigis võõras keeles ja tundmata võõra riigi traditsioone, siis see võib olla väga keeruline siit tuli mängu siis Euroopa lähenemiskeeld koos Stockholmi programmi raames, mis peaks aitama meile asju lihtsustada. ja tegelikult tehti, tegemist ei ole lihtsalt erinevate õiguste koondamisega erinevatest liikmesriikidest, vaid tegemist on koostööinstrumendiga. aga paraku see instrument, nagu me näeme, ei toimi. kahe tuhande kümnendal aastal, kui see instrument heaks kiideti, oli sada tuhat Äh, naist Euroopa Liidus, keda, kes olid äh, kaitstud äh, soolise vägivalla tõttu lähenemiskeeluga oma kodus. aga ja nad oleksid saanud reisida, kui neil nende puhul oleks rakendatud ka Euroopa lähenemiskeeldu, aga selliseid lähenemiskeelde on välja antud ainult seitse. sada tuhat liikmesriigi tasandi lähenemiskeeldu ja seitse Euroopa lähenemiskeeldu. see näitab ise juba, kui äh, suur läbikukkumine see meede on olnud. sada tuhat inimest vajavad Euroopa Liidus piiriülest kaitset. aga meie välja pakutud lahendus, nagu me oleme kuulnud, ei toimi täna hommikul püüame siis välja lei-, välja selgitada, miks see nii on. ja ma arvan, et põhjuseid on erinevaid. ühes liikmesriigis näiteks soopõhine vägivald on kriminaalkuritegu, aga on ka liikmesriike, kus seda käsitletakse tsiviilkoodeksi raames. lähenemiskeelud võivad olla riigiti samuti erinevad. ja inimesed, kes äh, taotlevad, äh, kes peavad taotlema lähenemiskeeldu, ütlevad, et see on äh, äärmiselt keeruline protsess ning sellepärast ongi Euroopa lähenemiskeelu rakendamine jätnud palju soovida karistusõigustik, tsiviila-, tsiviilõigustik ja nende vastuolud on üks asi. Euroopa Parlament on välja läbinud ka uurimise, mille tulemusena on välja uuritud, et ka teavitatud ei ole sellest lähenemiskeelust piisavalt. ja siin on läbi viidud uurimine Euroopa Parlamendi uurimiskeskuse poolt ja see näitab, et instrument on äärmiselt keeruline, mistõttu väga raske on direktiivi rakendada ka liikmesriikide ametivõimudel. ka ohvritel on seda raske mõista, nad ei saa täpselt aru, milles see seisneb, mida see tähendab, ka haavatavate inimrühmade jaoks ei ole erimeetmeid liikmesriigid ei ole läbi viinud piisavalt koolitusi, ehkki nemad peaksid kõike seda jõustama. samuti ei toimu mingisugust järelevalvet või seiret selle kohta, kuidas lähenemiskeeldu erinevates liikmesriikides rai-, lai-, rakendatakse. ka kommunikatsioon jätab soovida liikmesriikide vahel, ohvritele ei pakuta tõlget, see on väga oluline, kui tegemist peaks olema piiriülese instrumendiga nii et äh, tegelikult on äh, väga palju võimalik ära teha selleks, et ohvrite kaitset parandada. nagu ma alguses ütlesin, mina olin raportööriks eelmise ametiaja jooksul äh, ja raport, millega ma tööd tegin, oli ohvrikaitse direktiiv, see direktiiv oleks pidanud aitama kaasa Euroopa lähenemiskeelu rakendamisele ning kõik see oleks pidanud olema ük-, üks ühtne ohvrikaitsepakett. nüüd me võime siis vaadata, kus on puudujäägid. ohvrikaitse on nii tagatud Budapesti direktiivi arengu kaudu, õigus mõista ning saada mõistetud, õigus osaleda, õigus osaleda koh-, kohtuprotsessis äh, õigus õiguse abile ja nii edasi ja nii edasi, tulevad kõik mängu sealtkaudu. aga paraku ohvrikaitse direktiivi ei ole kaasatud Euroopa lähenemiskeeldu. ohvrikaitse direktiiv on parandanud ohvrite õigusi ja kui me võiksime need artiklid tuua sealt üle ka lähenemiskeelu direktiivi, siis äh, võib-olla saaksime korvata mõningaid puudujääke millega täna silmitsi seisame lähenemiskeelu rakendamisega seoses. neli lähenemiskeeldu äh, Hispaanias, kaks Saksamaal, üks Itaalias ja mitte ükski teine riik ei ole andnud välja ühtegi lähenemiskeeldu. ma arvan, et siin tuleks küll häirekella lüüa kui naised soovivad reisida ühest riigist teise, siis äh, neile tegelikult ei pakutagi lähenemiskeeldu. see murettekitav arv seitse on tõesti äh, rabav, paistab nagu selle järele ei olekski nõudlust ja see näitab, et asjad on kuidagi kuskil valesti läinud midagi saab kindlasti ära teha, Istanbuli konventsiooni näiteks tuleks täielikult rakendada kõikides liikmesriikides, Euroopa Parlament võttis vastu oma raporti invest-, Istanbuli konventsiooni kohta sel aastal. Euroopa Liitu, see oli seotud Euroopa Liidu liitumisega, Istanbuli konventsiooniga, see annaks meile äh, tugeva õigusraamistiku naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks. seegi aitaks äh, ohvrikaitsele kaasa lähenemiskeelud on riigiti erinevad. on riike, kus selline kaitse on hea naistele, kes on sattunud soolise vägivalla ohvriks. teiste lähenemisviis on teistsugune. ja ma ei tea, kas asjad on paranenud sellest ajast peale, kui mina viimati olukorraga tutvusin, aga igal juhul me peaksime selle teemaga tegelema, sellepärast et probleem ei ole mitte ainult Euroopa lähenemiskeelus Äh, kallid kolleegid, mind huvitaks väga, mida meie kolleegidele on öelda, sellepärast et äh, nii Soraya kui mina soovime, et see oleks parim võimalik instrument. aitäh, härra esimees. suur tänu meie kaasraportööridele, Soraya Postile ja Theresa Jimenez Peserellile. suur tänu, et te olukorrast selge pildi meile maalisite. nüüd läheme siis edasi oma kuulamisega ning äh, kuulame ära, mida on öelda asjatundjatel, iseäranis nendel asjatundjatel, kes on äh, Euroopa lähenemiskeelu äh, rakendamisega tegelenud. meil on kohal siin kaks eksperti, doktor Nois Oliveras ja doktor Laura Roman, kes räägivad neile, mida nad on selles vallas avastanud ja palun äh, piirduge siis äh, kahekümne minutiga kahe peale kokku, nii et äh, mõlemal teil on kümme minutit kõneaega. suur tänu, et te siia meie komisjonide ette täna tulite. Morning uh,, sorry um,, buenos dias. Um, Laura Roman y yo procedemos de la Universidad Rovira y Virgili en Tar-. aitäh, Laura Roman ja mina oleme mõlemad Tarragona ülikoolist ja oleme tegelenud äh, direktiiviga kaks tuhat üksteist üheksakümmend üheksa EU e ühe projekti raames, äh, mis äh, oli suunatud just nimelt selle uurimise koostamisele, täname EPRS-i selle eest ja sellest, et meil oli võimalus see uurimine, uurimus läbi viia, me oleme selle omavahel jaganud asja niimoodi, et ma tahaksin rääkida Euroopa lähenemiskeelust, see on väga keerukas ja me üritame seda võimalikult lihtsalt äh, teile selgitada ja kolleeg Laura Roman äh, tutvustab meile siis uurimuse tulemusi. juba öeldi, et äh, erinevates liikmesriikides on seadusandlustes väga palju erinevaid meetmeid ohvrite kaitseks ja neid, need kaitsemeetmed võivaksid siis aidata mm, survestada äh, ohustajad, ähm, äh, meetmeid on väga erinevaid, on erinevaid äh, asutusi, kes enne ja pärast menetlust nende eest vastutavad, aga põhimõtteliselt on neid võimalik jagada kolmeks, kolmeks, et on tsivi-, tsiviilõiguslikud meetmed tavaliselt perekonnaõiguse raames ja siis see puudutab äh, abielulahutust või la-, mm, või siis on äh, karistusõiguslikud meetmed, äh, mida kehtestab kohus, sanktsioonid, tingimused, mida on võimalik kehtestada, need võivad olla e-, ennetavad meetmed või siis karistus, mis kehtestatakse pärast menetlust või siis ka mingisugused hädaabimeetmed äh, Need on äh, lühiajalised meetmed ja need on haldusliku iseloomuga. tavaliselt kehtestab neid meetmeid politsei, politsei tuleb kohale ja üritab siis äh, ohvrit lahutada ründajast äh, ja hiljem siis kehtestatakse pikemaajalised meetmed. Need hädaabimeetmed on direktiivis, neid on direktiivis käsitletud ainult vähesel määral, kuna nende ajaline keskutus on piiratud. liikmesriikides, kuna liikmesriikides on erinevad meetmed, siis Euroopa Liit kehtestas terve rida norme, et kui ohver on kaitstud ja läheb teise liikmesriiki, siis oleks kaitse ikkagi tagatud. on terve rida meetmeid, enamus meetmeid tuginevad õigusalasele koostööle. näete siin see, seda siin sellel äh, slaidil, need on need meetmed, mis puudutab, mis põhinevad vastastikusel tunnustamisel ja see õigusalane koostöö tähendab seda, et on erinevad äh, kohtuasutused, kaks kohtuasutust erinevates liikmesriikides, üks äh, siis kehtestab lähenemiskeelu ja see lähenemiskeeld kehtib siis kogu vabaduse ja õiguse alal see on tõhus meede, kehtib igas liikmesriigis ja eelkõige on direktiivi puhul tegemist siis sellega, et see on koostöömehhanism õigusalase koostöö tegemiseks, ja need ülejäänud normid, mis siin äh, Äh, slaidil näha on, tegemist on normidega, mis äh, on seotud selle direktiivi toimimise ja selle tõhususega, on kaks nõukogu raamotsust. see puudutab järelevalvemeetmeid. ja mm, äh, kohtu poolt tehtavaid otsuseid ja määrus ähm, kuussada kuus kaks tuhat kolmteist ähm, ja siis on terve rida riiklikke, riigisiseseid meetmeid, mis äh, võivad kaasa tuua Euroopa lähenemiskeelu kehtestamise ja tsiviilõiguslikud meetmed, äh, siis äh, nende alusel on võimalik siis tõend välja anda ja siis on meil ka ohvrite õiguste direktiiv, proua Jimenez Becerril juba rääkis sellest, see ei ole norm koostöö tegemiseks, vaid see puudutab äh, ohvrite õigusi. ja siis äh, on ka üldine tõlgendus äh, ähm, äh, lähenemiskeelu määruses ja ohvrite õiguste direktiivis, millega on võimalik siis äh, Äh, võimalikke vajakajäämisi korvata. Euroopa lähenemiskeeld tuleb kehtestada, kui inimene on mõnes liikmesriigis ohus ja see isik, kes äh, liikmesriigis ohus on, vajab seda, et koht, mõni kohtuasutus äh, kehtestaks kaitsemeetmed, kui tegemist on tsiviilõiguslike kaitsemeetmetega, siis ei saa tegemist olla ähm, lähenemiskeeluga ja siis, kui inimene läheb äh, ühest liikmesriigist teise äh, lähenemiskeelu kehtestamise liikmesriigist äh, teise liikmesriiki, et kui on tegemist tsiviilõiguslike meetmetega, siis kehtib direktiiv, on tegemist karistusõiguslike meetmetega, siis kehtib määrus siin tahaks äh, selgitada direktiivi ja raamotsuste vahelist seost, et kui ohver ja kurjategija äh, ühest riigist teise lähevad, siis ei kehti mitte direktiiv, vaid kehtivad raamotsused. Need on samad meetmed, aga nende aluseks on raamotsused ja lähenemiskeelu meetmed kehtivad äh, ründaja, mitte ohvri kohta kui ohver lähenemiskeelu väljastanud liikmesriigist läheb mõnda teise liikmesriiki, siis kehtib lähenemiskeeld, aga kui ründaja temaga koos reisib, siis ei kehti mitte direktiiv, vaid kehtivad raamotsused. kui ründaja väljastanud riigist läheb teise riiki, siis peab peavad äh, kurjategija suhtes olema kehtestatud meetmed, mille aluseks on raamotsus ja ohver saab kaitse Euroopa lähenemiskeelu raames. Need reeglid on väga keerukad, aga õiguslikud küsimused ongi tihti keerukad ja neid on vaja selgitada me ütlesime, et on terve rida meetmeid liikmesriikides vastavalt äh, liikmesriikide sisesele õiguskorrale, aga Euroopa kaitse lähenemiskeeld puudutab äh, just nimelt neid meetmeid, mida te siin näete, keeld äh, läheneda mingile isikule, mingile kohale, võtta ühendust ohvriga või jah, ohvrile lähenemine, need on need meetmed, mida see puudutab kui on mingeid muid meetmeid, siis äh, Euroopa lähenemiskeeld neid ei puuduta, kui on mingisugused muud perekondlikud äh, meetmed, äh, siis neid Euroopa lähenemiskeel, keelu raames ei puuduta, aga mm, see puudutab ainult neid siin ära toodud variante. tegemist on meetmetega, mille puhul on vajalik Ähm, kurjategija tuvastamine, see puudutab, et seda, et inimest äh, on vaja eemal hoida ohvrist, äh, need äh, kehtivad siis koduvägivalla või soopõhise vägivalla ohvritele ja neil juhtudel, kui ohvri ja kurjategija vahel on lähedane suhe, need kolm meedet on siis direktiivis ja ka määruses ja mõlemas raamotsuses, millest ma juba rääkisin. Need kolm meedet äh, on kõigis mainitud, aga teisi meetmeid äh, neis õigusaktides mainitud ei ole. ja nüüd äh, menetlusest, et kuidas lähenemiskeeld toimib on öeldud, et peavad olema juba siseriiklikud meetmed ja Euroopa lähenemiskeeld alati sõltub siis riik, riigi normidest, see kehtestatakse lähtuvalt äh, lähenemiskeelu väljastanud liikmesriigi normidest ja kui eh, ehk äh, ehk Euroopa lähenemiskeelu puhul sõltub kõik äh, äh, riikide õigusnormidest ja kui tegemist on analoogsete normidega, siis ei pruugi need olla identsed, vaid need sõltuvad äh, siis vastavalt lähenemiskeeldu kohaldavast riigist, ohver ei pea mingit menetlust alustama. ohver peab aga taotlema lähenemiskeeldu ka siis, kui see on äh, riigi siseste normide kohaselt äh, võimalik, et äh, lähenemiskeeldu taotlevad mingisugused teised isikud, siis Euroopa lähenemiskeelu puhul on vaja, et seda teeks ohver ise. ohver peab Euroopa lähenemiskeelu taotlemisel ei pea ise kohale tulema. vaja ei ole mingit äh, ohvri ärakuulamist, aga ohver on ähm, siiski oluline, sest äh, tuleb äh, otsustada, kas oht on olemas. näiteks kui naine päritoluriigis elab turvatud majas äh,, kui ta otsustab perekondlikel põhjustel pöörduda tagasi näiteks oma koduriiki, siis äh, oht suureneb, sest äh, ühes riigis on teada, kus ta on, aga äh, Pole teada, kus ta on, aga kui ta läheb oma koduriiki, läheb oma perekonna juurde, siis on teada, kus ta asub ja seetõttu on ka oht suurem ja selliseid asju on võimalik teada saada ainult siis, kui ohver ära kuulata. oluline on aga viidata ka sellele, et kui kehtestatakse lähenemiskeeld, siis on vaja ka kurjategijale seda teavi-, teada anda, et et kurjategija saab teada, et Äh, et ohver lahkub riigist ja see kahjustab ohvrit, sellepärast et äh, et äh, kurjategija saab samuti teada, et ohver lahkub. nüüd rääkis veel lähenemiskeelu menetlusest. direktiivi rakendamisel on erinevaid võimalusi tuvastamaks äh, meetmete pakilisust, äh, me näeme, et on olemas äh, ka tähtajad, millest tuleb kinni pidada, selleks, et neid meetmeid võtta. ja oluline on mitte ainult see, et kohtunikud teeksid korralikult oma tööd, vaid ka haldusteenistused peavad korralikult toimida, kohati aga ei ole väga selgelt aru saada, kuidas Euroopa äh, ka Euroopa lähenemiskeeluga seonduv info peab liikuma ja kui lähenemiskeeld on kehtestatud, siis äh, on aluseks äh, lähenemiskeelu kehtestanud riiginormid, kui isik läheb teise riiki, siis muutub ka lähenemiskeeld, sellepärast et otsuse teinud riik ja äh, otsust rakendav riik peavad pidevalt äh, tegema koostööd, see on väga keerukas ja neid, need kontaktid alati olemas ei ole. hea oleks, kui oleks äh, sanktsioonide puhul mm, läbi viidud harmoneerimine, mida kehtestatakse siis, kui lähenemiskeeldu ei järgita, sest äh, igas riigis on vaja lähenemiskeeldu järgida, aga see sõltub äh, iga riigi enda õigusnormidest, iga riigi enda meetmetest, et seal on kõik võimalused olemas rahalistest trahvidest kuni vanglakaristuseni, nii et vaja oleks harmoneerimist. Euroopa lähenemiskeelul on nii plusse kui miinuseid, mis sõltuvad riikide sisestest õigusnormidest, mida ei ole veel harmoneeritud ja nüüd tahaks anda sõna kolleegile, kes äh, räägib äh, uurimustest äh, ja konkreetsetest tulemustest. aitäh, kolleeg juba rääkis, et uurimuse eesmärk oli kindlaks teha lähenemiskeelu tõhusus. märtsis kaks tuhat seitseteist algas see uurimus ja kestis kuni juulini ja selleks, et uurimust alustada, lähtusime olemasolevast õigusraamistikust. pean äh, esmalt siin rääkima nendest kolmest tasandist, et meil on esiteks, äh, me analüüsisime esiteks äh, direktiivi meetmeid. direktiivis on kirjas, kuidas lähendumist keeldub kehtestada ja siis me muidugi pidime vaatama liikmesriikide rakendusakte, kõik liikmesriigid on äh, selle direktiivi üle võtnud, viimane riik tegi seda sellel aastal ja siis loomulikult oli vaja analüüsida siseseid õigusnorme ähm, iga riigi puhul, iga riigi kaitsemeetmete puhul ja sellele ma väga keskenduda ei tahaks, siin juba oli juttu sellest et loomulikult on ähm, meetmed väga erinevad. nii et me siis tuginesime nendele äh, alustada, tegemist on vana Tafne projekti jätkuga ja me tahtsime äh, tead-, välja selgitada seda, mis on toimunud alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast, kui äh, direktiiv jõustus me töötasime välja küsimustiku, kus on kakskümmend kaheksa küsimust ja saatsime selle kõigi liikmesriikide ametiasutustele. enamikul juhtudel siis äh, läks äh, küsimustik ka äh, näiteks justiitsministeeriumile või siis muudele ministeeriumitele, kes tegelevad Euroopa küsimustega, saime üheksateist vastust ja esimestest vastustest äh, tuli, ma pean ütlema, et kõik see oli üsna keeruline, sellepärast et äh, meil oli kõigepealt äh, raskusi üldse sellega, et tuvastada, millised on pädevad asutused ei riigisiseselt ega Euroopa Liidu tasandil ei ole selge, millised ametiasutused omavad infot lähenemiskeeldude kohta ja keerukas on see ka sellepärast, et kuna selles valdkonnas ei ole usaldusväärseid kontaktandmeid, me üritasime liikmesriikide puhul asjast aru saada, sest ähm, ei ole olemas ka mingit lähenemiskeeldude registrit ei liikmesriigi tasandil ega Euroopa Liidu tasandil. ja kurikuulus arv seitse lähenemiskeeldu see on äh, riik, see on arv, millest me saame öelda, et äh, see on võib-olla esialgne arv, et äh, võib-olla oleme mõne lähenemiskeelu mingis liikmesriigis jätnud kahe silma vahele, aga see arv näitab ja seda siin juba ka öeldi, et see on tõesti šokeeriv ja murettekitavalt väike arv kahe aasta jooksul oli kindlasti ohvreid, kes Euroopa Liidus ka ringi liikusid, aga kes ei taotlenud äh, Euroopa lähenemiskeeldu. kes aga oleksid võinud saada selle automaatse tunnustamise. sada tuhat äh, naist Euroopa Liidus ähm, nende suhtes on kehtestatud see lähenemiskeeld ning kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelmises kvartalis äh, kehtestati üheksa tuhat äh, lähenemiskeeldu, kaheksakümmend kaheksa protsenti neist äh, taotlesid isikud, kes ei olnud Hispaania riigi kodanikud. nii et asi ei ole nii, et no ohvreid oleks vähe, kes, et ohvrid lihtsalt ei liiguks Euroopa Liidus ühest riigist teise võttes arvesse neid arve ja uurimust ja neid vastuseid, mis me saime oma küsimustikule, saame teha mõningaid järeldusi mineviku kohta ja vaadata võib-olla ka veidi tulevikku. tavaliselt on tegemist äh, soopõhise vägivallaga ja eriti koduvägivallaga. selgitati, miks see nii on, tõenäoliselt on asi seetõttu nii, et äh, seksuaalse ahistamise või juhtudel või muudel juhtudel, kui tegemist on äh, sellega, et ähm, oh, et ohver ja ohustaja peavad olema üksteisest äh, lahutatud. ja ohver siis äh, kas äh, ametialastel põhjustel või muudel põhjustel äh, reisib kas iga päev ühest riigist teise või äh, teeb seda aeg-ajalt, nendel juhtudel võiks äh, olla kasu Euroopa lähenemiskeelust ja vaja oleks äh, koordineerimist kahe liikmesriigi asutuste vahel, sellepärast et kaitsemeetmed peavad kehtima neil juhtudel mõlemas riigis. ning tahaks teie tähelepanu juhtida ka sellele, et paljude lähenemiskeeldude puhul puudutab see küsimus ka alaealisi. näiteks lapsi, kes reisivad või lähevad järgi oma emale, kes on põgenenud, aga lähenemiskeelu puhul ei ole mingit äh, infot äh, eri, erilist kaitset vajavate äh, ohvrite, nagu näiteks nende naiste laste kohta ja me peame eriti tähelepanelikult olema, kui tegemist on selliste ohvritega ja võib-olla tuleks ohvrite õiguste direktiivi kasutada, sest direktiivis viidatakse ka äh, Äh, sellistel, sellisele ohvrite rühmale, aga lähenemiskeelus ei ole ette nähtud seda, et lähenemiskeeluga kaitstaks rohkem kui ühte isikut samast perekonnast ja seetõttu on siis äh, laste jaoks äh, vajalik taotleda eraldi lähenemiskeelde ja võib olla ka niimoodi, et ohver reisib läbi erinevate riikide või ohver üldse ei ütle või ei oskagi öelda, millistest riikidest läbi reisitakse ja siis on vaja samaaegseid lähenemiskeelde kehtestada, mis kehtiks erinevates riikides ja ka koordineerimist oleks vaja märkimisväärselt parandada vastavate riikide vahel. ja nüüd vaataks veidi tulevikku. vägivalla puhul ei ole tegemist ainult füüsilise vägivallaga, vaid äh, Mm, see puudutab ka tänapäevaseid meediakanaleid, Facebooki, muid sotsiaalvõrgustikke ja me peame mõtlema sellele, kas nende meetmete puhul ei muutu järelevalve teostamine eh, liiga keeruliseks, näiteks eh, ju, oletame, et ohver läheb kõrge kaitsetasemega riiki ja meie arvame, et eh, sellel juhul äh, ohver ei peaks äh, saama kasu mitte ainult äh, nendest meetmetest, mis kehtisid äh, otsuse teinud riigis, vaid ka nendest täiendavatest mm, meetmetest, mis kehtivad sellest riigist, kuhu ta läheb, me näiteks sotsiaalabi vägivalla ohvritele ja nii edasi. kui reisimise või, või kolimise põhjus on see, et inimene soovib ohustava inim-, isiku eest põgeneda, on lähenemiskeeld muidugi eriti oluline. sest äh, siis äh, jääb äh, tõesti jälg maha sellest lähenemiskeelu mõte on loomulikult kaitse tagamine, et äh, selle isiku suhtes ei oleks võimalik edasist vägivalda toime panna. ja seetõttu on äh, vajalik kontrolli tagamine. meie uurimine näitas seda, et äh, hädaabitelefonid on kõige paremaks lahenduseks ja need on olemas, vähem kasutatakse elektroonilisi võimalusi näiteks äh, vastavaid äh, käevõrusid või kelli selleks, et äh, ohvrit või siis ohustavat isikut Äh, lokaliseerida. loomulikult tuleb mõelda, et mida see kõik maksab. rakendusala ei ole võib-olla ka Neid, äh, neid ei ole võimalik ka, võib-olla ka nii lihtne rakendada, aga et äh, erinevates riikide süsteemid ei ole võib-olla ka tingimata tehniliselt üksteisega kokku sobivad, aga uute tehnoloogiate vallas on kindlasti palju võimalusi. näiteks võiks kasutada nutitelefone, mõningate liikmesriikide puhul seda juba tehakse, see tähendab, et on olemas äpid, mis võimaldavad vahetult saata teavet ohuolukorra kohta, et on otseühendus politseiga, et inimest on võimalik ähm, ka ähm, esimene, inimese asukohta on võimalik määrata ja see on ohvri jaoks väga suureks eeliseks, sest ohver võib olla ka puudega või ta ei pruugi äh, osata rääkida vastava riigi keeles, ähm, kus ta parasjagu viibib ja võiks äh, näiteks ka vaadata videoid nende meet-, nende vahendite kaudu, äh, videoid, mis on ähm, salvestatud äh, viipekeeles, nii et me arvame, et kõigi nende tehnoloogiliste vahendite kasutamine on väga positiivne, et oleks võimalik teostada järelevalvet kaitsemeetmete üle ja ohvreid kaitsta ja tahaksime nüüd äh, rääkida järeldustest ja soovitustest, mis meile tunduvad olulised. mõningatest me juba rääkisime. me oleme veendunud, et väga oluline on selle info kvaliteet, mida ohvrid saavad, väga oluline on see, et äh, mitte ainult ohvrid äh, ei teaks, kuidas nad taotlevad, kuidas nad lähenemiskeeldu peaksid taotlema vaid et ohver on ainus legitiimne isik, kes saab taotleda lähenemiskeeldu. kui ohver lähenemiskeelust midagi ei tea, siis ta seda ka ei taotle, nii et ohvrite teavitamine on väga oluline. see on oluline ka äh, menetluse hilisemates etappides, ohver peab täpselt teadma, kelle poole ta peab pöörduma äh, ja täidesaatev riigis peab ta teadma, et millised äh, asutused teda kaitsevad, milliste meetmetega, ohver peab teadma ka, mis juhtub siis, kui ohustav isik teda, neid, neid äh, reegleid rikub ja ohver peab teadma ka seda, milliseid kaitsemeetmeid ta saab kasutada. ja ohver peab teadma ka seda, milliseid vahendeid ta saab kasutada täisesaatvas liikmesriigis. seetõttu on väga oluline kõik, kogu seda teavet arvesse võtta, seda tuleb ohvrile edastada ja li-, eksperdid loomulikult peavad tegelema selle info edastamisega, kes osalevad äh, lähenemiskeelu rakendamises, advokaadid, sotsiaalabiteenistused või äh, äh, muud organisatsioonid, kes tegelevad äh, ohvrite kaitsmisega ja võttes arvesse selle teema keerukust ja kõigi tõkkeid, mis selle teema puhul on, on oluline ka see, et liikmesriigid tagaksid ohvritele adekvaatse juurdepääsu õigussüsteemile seetõttu peaksid liikmesriigid astuma välja selle eest, et ohvrid saaksid äh, õiguslikku abi, see ei ole ette nähtud, aga meie meelest on see väga oluline, et ohvrid äh, korralikult ära kuulataks, mitte ainult selleks, et tuvastada konteksti ja fakte, vaid ka sellepärast, et äh, oleks võimalik hinnata ohtu, milles nad elavad ametiasutused pea-, asutused peavad hoolitsema selle eest, et ei oleks mingeid äh, keelebarjääri, ohvril peab olema tasuta juurdepääs äh, kirjalikule ja äh, suulisele tõlkele ametiasutustes. ja kolmandaks tahaksime viidata sellele, et lähenemiskeeld on instrument, mida eriti isegi eksperdid ei tunne seetõttu on vajalik koolitused, teavituskampaaniad, ekspertide koolitused ja koolitused kõigile isikutele, kes sellega kokku puutuvad. ja lõpetuseks arvan, et on väga oluline, et liikmesriigid, et liikmesriikide äh, asutused teeksid äh, paremat äh, koostööd, oluline oleks nimetada keskasutus ja selgelt kindlaks teha, millised on pädevad äh, asutused ja vaja oleks luua ka nii siseriiklikul tasandil kui Euroopa Liidu tasandil lähenemiskeeldude register, palun vabandust, kui ma liiga kaua rääkisin. Uh, suur tänu, doktor Roman ja doktor Oliveres nende esitluste eest, täname teid ning järgmine kõneleja, proua Lucia Aviles on kohtunik ning Hispaania Naiskohtunike Liidu kõneisik, see on äh, Rahvusvahelise Naiskohtunike Liidu Hispaania sektsioon. tema esitlust näeme me video vahendusel ning äh, palun pange tähele, et tehnilistest tingimustest sõltuvalt mis, mis on seotud video pikkuse ning äh, kõnekiirusega, äh, pakume teile kokkuvõtet kõnest, mille loevad ette tõlgid. tere päevast, tahaksin tänada naiste õiguste ja soolise võrdõiguslike komisjoni Euroopa Parlamendis selle võimaluse eest täna sellel kuulamisel osaleda, kus arutatakse Euroopa lähenemiskeelu rakendamist. tänu kaasaegsele tehnoloogiale on mul võimalus sellel kuulamisel osaleda. Hispaanias, eriti Kataloonias, kus mina elan, on poliitiline olukord väga keeruline, seega on mul ka keeruline langetada mis tahes otsust, millega kaasneks riigist lahkumine kas või mõneks tunniks keskenduksin oma äh, sõnavõtus äh, kohtunike tegevusele, kes töötavad äh, selles kitsas raamistikus, kitsas määratluses, mis meil Hispaanias kehtib soopõhisele vägivallale ning seda ei saa võrrelda selle laiema määratlusega, mille me võime leida näiteks Istanbuli konventsioonist. keskenduksin mõnele põhiküsimusele, mis on seotud Euroopa lähenemiskeeluga Hispaania õigusesse võeti see üle eelmise aasta novembris, kuid vastav õigusakt ei ole veel jõustunud. Eh, y que se adoptará cuando previamente el órgano judicial español haya adoptado una orden de alejamiento o de protección de acuerdo a nuestra normativa interna, el artículo 544 bis o 500 kuriteod põhimõtteliselt jäid äh, varjatuks ja ühiskond äh, oli kaasosaline kokkuvõttes. Eh, Hispaanias on väga palju surmi, kaebusi äh, seoses soopõhise vägivallaga. Hispaanias soopõhisest vägivallast ei räägitud pikki aastaid, isegi seda kontseptsiooni ei eksisteerinud enne tuhande üheksasaja üheksakümne viiendat aastat, kui Pekingis toimus ülemaailmne neljas äh, naistekonverents. vägivalla naissoost ohvrite jaoks olid väga keerulised ajad, kuna need kuriteod olid äh, ühiskonnas varjatud. aastal kaks tuhat neli hakati viimaks ka sellest äh, kuriteost, kuriteoliigist rääkima ühiskonna halvakspanu selliste kuritegude vastu sai selgeks ning võeti vastu ka esimesed seadused soopõhise vägivalla vastu Istanbuli konventsioon on tekitanud arutelu soopõhise vägivalla mõiste laiendamise üle selleks, et see hõlmaks kõiki, igat liiki vägivalda, mis on suunatud naiste vastu ning mis tuleneb ebavõrdsusest ning eh, meestepoolsest agressioonist. me soovime laiendada praegust arusaama soopõhisest vägivallast, mis praegu hõlmab ainult äh, partnerite või endiste, endiste partnerite poolt toime pandud äh, vägivalda ning hõlmata tuleks ka teised vägivallamustrid, mille läbi rünnatakse naisi lihtsalt sellepärast, et nad on naised, sundabielu, majanduslik vägivald, äh, naiste suguelundite moondamine, inimkaubandus seksuaalse ärakasutamise eesmärgil, seksuaalne ahistamine ning institutsionaalne vägivald äh, Äh, Hispaanias näiteks üks juhtum sellest on äh, naine, kelle tütre mõrvas ta endine abikaasa. sellega tagatakse naistele kõrgem kaitsetase. Hispaanias on nende naiste arv, kelle on mõrvanud nende partnerid või endised partnerid, suurenenud. et ta mõr-, mõrvas neljakümne kahe aasta jooksul äh, vahemikus tuhat üheksasada kuuskümmend kaheksa ja kaks tuhat kümme kaheksasada kakskümmend üheksa inimest, kuid soopõhine terrorism Hispaanias äh, on ähm, tapnud äh, tuhat naist aastail kaks tuhat kolm kuni kaks tuhat seitseteist ja need on kõigest ametlikud numbrid, mitteametlikud arvud on palju kõrgemad. aastal kaks tuhat seitseteist siiamaani on tapetud kolmkümmend üheksa naist Hispaanias Neist kaheksa taotles ning neile väljastati ka lähenemiskeeld. ent sellegipoolest nad mõrvati selle aasta arvud on suurimad sellest ajast alates, kui selliseid andmeid Hispaanias koguma hakati kahe tuhande viieteistkümnendal aastal läbi viidud valitsuse uuringu tulemusel leiti, et üle kuueteistaastased naised, kes on olnud suhtes nendest, nendest kümme koma seitse protsenti on kokku puutunud füüsilise vägivallaga, tõukamise, löömisega ja muude vormidega või on neid rünnatud või ähvardatud või vigastatud relvadega nende partnerite poolt ning see arv, protsent tõuseb kahekümneni nende naiste puhul, kes on sündinud Hispaaniast väljaspool, kuid ela, elavad Hispaanias. sellest hoolimata on kaebuste arv langenud aastatel kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat kuusteist sellegipoolest enam kui kolmsada soolise vägivalla kaebust iga päev aastal kaks tuhat kuusteist Hispaanias esitati, kokku enam kui sada kaheksa tuhat. lähenemiskeelu puhul on kõige olulisem element ohvri kaitse, ohver peab olema aktiivne, taotlema keeldu, samuti on väga oluline, et taotlust läbi vaatav prokurör või kohtunik käituks asjakohaselt. räägin sellest seepärast, et anda teile ülevaade, kui suure probleemiga on tegemist, tegemist ei ole mitte ainult soopõhise vägivallaga, vaid äh, siia kuulub ka niinimetatud institutsionaalne vägivald ning see võib ulatuda riigipiiridest kaugemalegi. kõige olulisem on see abituse tunne, mida tunnevad mitmed äh, soolise vägivalla ohvrid, kui nad pöörduvad politsei või kohtuniku poole, siis sageli peavad nad selgitama, miks nad on nii kaua vaikinud, elanud sellises äh, vaenulikus keskkonnas ning mõned inimesed leiavad, et süüdistada tuleks hoopis ohvrit. see on osalt osalt äh, selle süsteemi süü, milles me oleme ning osalt ka stereotüüpidest tulenev kui kaebust ei rahuldata, siis sageli ei uurita ka seda, miks ei olnud piisavalt äh, tõendeid asjaga jätkamiseks. kui kaebus tagasi võetakse, siis taas sageli ei uurita seda, miks see toimus. selle asemel, et tekitada vaenulik keskkond politseijaoskonnas või kohtuniku kabinetis, tuleks püüda luua selline keskkond kus naised tunnevad ennast turvaliselt ning saavad rääkida nendest sügavatest vaimsetest haavadest, mille nad on saanud ning mille tõttu nad on mitmeid aastaid vaikinud. headest kavatsustest ei piisa, meil on vaja koolitatud professionaale liigume edasi, praktilised probleemid seoses Euroopa lähenemiskeeluga. kõike eelmainitud tuleb meeles pidada, kui me hindame neid põhjuseid, miks on välja antud ainult nii väike number Euroopa lähin-, lähenemiskeelde. esiteks, alati ei ole loodud tingimused selleks, et et äh, oleks alust Euroopa lähenemiskeelu väljaandmiseks ning need õiguslikud strateegiad, mis on valitud, ei julgusta ohvreid jätkama. näiteks äh, kui me räägime turistidest, kes kannatavad äh, soolise vägivalla all, sellistel juhtudel naised ei esitagi kaebust, kuna nad ei tea, kuhu pöörduda või mida ette võtta politsei suhtumine on siin võtmetähtsusega, näiteks ka näitab seda nende kahe turisti juhtum, kes ööbisid ühes hotellis. muidugi sul tuleb siin mängu ka keelebarjäär ning fakt, et turistid viibivad riigis lühiajaliselt lisaks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 en el caso de la violencia de género eh, para... probleemi saaks lahendada, kui andmed oleksid hea kvaliteediga, aga see viib meid äh, viimase probleemi juurde, oletame, et kohtunik annab välja Hispaania lähenemiskeelu ning pärast seda taotleb ohver ka Euroopa lähenemiskeeldu. seitsmekümne kahe tunni jooksul peaks toimuma Äh, istung väljaandmiseks, kuid äh, selle istu-, seda istungit juhataks teine kohtunik. samuti tuleb ära kuulata ohver, ohvrilt on vaja saada piisavalt teavet, et seda saaks hinnata. meil on vaja teada, mis perioodiks, kui see on teada, on ohvril vaja kaitset ning samuti tuleb leida need elemendid, mis kinnitaksid ohvri juttu. kuid seda on keeruline teha, kuna äh,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 So, colleagues, sorry for the slightly inelegant stopping of that. vabandame, et peatasime video, aga me peame kuulamisega edasi minema, täname kohtunik Aavi Lessi äh, kõne eest, aga kahjuks peame kinni pidama ka kõne, kõnepiirangust, kuna peame kell üksteist koosolekut jätkama ning meil on veel üks äh, kõneleja, kes oma järjekorda ootab samuti oli tõlkega probleeme. suur tänu, kindlasti saame edastada ülejäänud video huvitatud liikmetele, samuti ka transkriptsiooni saame edastada, kahjuks meil ei ole kahtekümmet viite minutit programmis ette nähtud selle kõne jaoks ning samuti soovivad sõna ka meie kolleegid, ka neile tuleb sõnavõttudeks aega jätta. jätkame järgmise kõnelejaga, tegemist on Victim Support Europe'i tegevdirektoriga härra Altaniga Theresa, kas sa soovid sõna, kuna pead lahkuma, aga lühidalt, palun? jah, mina soovin tänada kõiki kõnelejaid, kuna tõenäoliselt pean ma lahkuma enne koosoleku lõppu. ajakava on äh, väga kiire ning pean tõesti lahkuma, suur tänu teile kõigile, väga oluline on, nagu te kõik juba ka ütlesite, ka ohvrid ära kuulata, samuti oleks väga kasulik, kui saate selle kõne meile edasi saata, nagu ka ütlesite, sellest on kindlasti väga palju kasu. ja tegelen ka teise direktiivi rakendamise küsimustega, seega kui mul täna siin midagi kuulamata jääb, võtan teiega ühendust. suur tänu, Theresa ning Soraya teine raportöör loodetavasti saab kuulamise lõpuni meiega jääda. aitäh, Theresa! nüüd aga meie viimane ekspert ning pärast teda saavad sõna parlamendisaadikud. härra Levent Altan, tegemist on Victim Support Europe'i tegevdirektoriga, kümme minutit on teil kõneaega ning siis jätkame arutelu kohal viibivate liikmetega. suur tänu kaasesimeestele ja suur tänu ka selle lahke kutse eest siin esineda. nagu härra Moraes ütles, olen ma tegevdirektor Viks-, Victim Support Europe'is, me oleme ohvri tugivõrgustike äh, ühendus, meil on nelikümmend neli äh, liiget äh, mitmetes riikides, kes kahte miljonit ohvrit igal aastal toetavad. ma olen täna siin ka sellepärast, et töötasin Euroopa Komisjonis siis, kui Euroopa lähenemiskeelu ettepanek tehti ning kui toimusid läbirääkimised seega olen selle teemaga tuttav. me ei ole pärast seda küll Euroopa lähenemiskeeldudega töötanud, pärast seda, kui need kui see jõustus, see on samuti väga oluline asi, mida tuleks arvesse võtta. ma tänan uurijaid, kes raporti koostasid, see tõi, tuletas meelde mitmeid aspekte, millest, millele me keskendusime ka läbirääkimiste käigus siin on väga palju probleeme, äh, sealhulgas see, et inimene, kelle vastu lähenemiskeeld kehtestati, saab teada, kus ohver viibib. samuti on oluline, et oleks teadlikkus ja koolitus lähenemiskeelu osas ja kõiki neid aspekte tuleb arvesse võtta. aga mina läheneksin sellele küsimusele teisest aspektist. minu jaoks on põhiolu, põhiküsimus, mis on nõudlus seoses Euroopa lähenemiskeeldudega ning see on väga keeruline küsimus. Pole mingit kahtlust, et on tuhandeid ja tuhandeid naisi kogu Euroopa Liidus ja kogu maailmas, kes kannatavad vägivalla all ning kes vajavad kaitset ning tuge see on väga suur probleem, mis vajab lahendamist, aga eraldi küsimus on see, kas soovitakse ohvrite poolt Euroopa lähenemiskeelde, kas selle järele on vajadus, ma tean, et statistika eksisteerib, kuid kas ohvrid on äh, esitanud kaebusi ka selle osas, et neil puudub piisav kaitse välismaale minnes, kas vabaühenduste kaudu näiteks on midagi kuuldud, need on olulised küsimused, miks rohkem äh, organisatsioone ja inimesi ei nõua äh, Ähm, tegutsemist selles valdkonnas, me suhtleme otseselt vi-, ohvritega ja me näeme igal aastal seda olukorda, me oleme välja töötamas strateegiat nelja-aastase raamprogrammi tarbeks ning äh, rahvusvahelise piiriülese kaitse küsimusi pole selliseid tõusetunud, siseriiklikke küll. küsimus on see, et millised probleemid tekivad inimestel, kellel on Euroopa lähenemiskeeld, kui nad soovivad äh, välismaale minna ma olen kirja pannud mõned küsimused, mis võivad olla asjakohased. kui palju inimesi on, kui paljudele inimestele kohalduvad riiklikul lähenemiskeelud ning kas nad satuvad ohvrikuks uuesti välismaale minnes, miks siis need inimesed ei soovi äh, kaitsemeetmeid äh, välismaal olles? kui palju inimesi tegelikult see puudutab, me kuulsime siin mõned mainisite näiteid, aga kas meil on ka statistikat selle kohta, kuna see näiteks, milline on see rahvastiku hulk? kui palju inimesi, kellel on riiklik lähenemiskeeld, lähevad välismaale, soovivad äh, piiriülest lähenemiskeeldu, aga ei saa seda, miks nad seda ei saa? kui palju inimesi on äh, välismaal saanud äh, uue lähenemiskeelu, aga sellest ei ole piisanud, kuulsime, et kohtunik rääkis kaheksast juhtumist, kui lähenemiskeeld oli aga naised mõrv-, mõrvati siiski. me peame aru saama, mis nende numbrite taga on, ei piisa ainult teadmiseks, et inimesed on välismaal ohvriks sattunud. mis on need meetmed, kaitsemeetmed, mis neid välismaal ka reaalselt kaitseksid, kuna see näitab, millised siseriiklikud meetmed toimivad või ei toimi ja mis tuleb seal ette võtta, et reaalselt neid inimesi kaitsta kui palju inimesi, kellel on riiklik lähenemiskeel, sooviksid välismaale minna, aga ei tee seda, kuna nad kardavad, et võivad seal ohvriks sattuda. kui palju inimesi tunneks ennast välismaale minnes turvaliselt, kui neil äh, piiriülene lähenemiskeeld oleks? ning kui palju on inimesi, kellel on riiklik lähenemiskeeld, soovisid Euroopa lähenemiskeeldu, kuid ei saanud seda? oleme kuulnud võimalusi, et äh, seda juhtub. kas sellistel inimestel on võimalus äh, teavet saada, kuidas see menetlus toimib, kas inimesed üldse teavad sellest välismaale minnes ning äh, mitu aastat pärast esialgset lähenemiskeelu kehtestamist, mitu nädalat, kuud või aastat mõtlevad nad välismaale minekust ja kuidas me saame seda muuta. me peame teada saama, millised on kõige kasulikumad meetmed naiste kaitsmiseks. juttu oli sajast tuhandest lähenemiskeelust igal aastal, aga ligi nelikümmend tuhat neist ainuüksi Hispaaniast juba üheksakümmend viis protsenti lahti lähenemiskeeldudest tuleb vähesest arvust riikidest ja see juba näitab, milline probleem on Euroopa üleselt. miks Hispaania on nii aktiivne selles küsimuses, aga teised riigid ei ole, ma arvan, et küsimus ei ole selles, et ühes riigis on rohkem soopõhist vägivalda kui teises ning teist tüüpi küsimused, mida tuleb kaaluda, puudutavad juba kehtestatud Euroopa lähenemiskeelde, miks need seitse lähenemiskeeldu äh, Äh, on jäänud seitsmeks, millised on tingimused, millel on need välja antud, neli seitsmest, kui ma ei eksi, samuti olid Hispaaniast. miks ohvrid soovivad Euroopa lähenemiskeeldu, millise, milline on olukord, äh, kuidas nad said teavet, kuidas neid julgustati Euroopa lähenemiskeeldu taotlema, milline oli taotlusprotsess, milline oli menetlus, kuidas suhtusid nendesse ametnikud ning kui kaua menetlus aega võttis kas nad on rahule jäänud meetmetega, mis Euroopa lähenemiskeelust tulenevad, kas ohvrid leiavad, et nende sellest on abi olnud, kas on tagatud privaatsus, need on kõik olulised küsimused, mida tuleb küsida kohe alguses, kuna teised küsimused võivad tõusetuda siis, kui püütakse taodelda lähenemiskeeldu, me ei tea, Ehm, kui palju on ebaõnnestunud katseid eh, Euroopa lähenemiskeelu taotlemisel, me peame välja uurima kogu selle teabe ja selle põhjal näe-, saab näha, mida tuleb teha, mida vajavad ohvrid, millised on need ohvrite probleemid, mis vajavad riigisisest ja piiriülest lahendust. ma ei taha öelda, et Euroopa lähenemiskeeldu pole vaja, aga ma soovin lihtsalt öelda, et meil ei ole andmeid selle kohta, Äh, kuidas ja millal seda vaja oleks ja kuidas see toimiks. meil on sadu tuhandeid inimesi, naisi, kes igal aastal ohvriks äh, satuvad äh, koduvägivalla ja muu soopõhise vägivalla puhul ning me peame otsustavalt tegutsema. meil on väga oluline instrument selleks Istanbuli konventsioon, kus pannakse paika põhjalikud tegevused selleks, et kaitsta naisi ning neid aidata me peame teadma, millised on prioriteedid selle instrumendi raames, millised on kõige olulisemad tegevused, mis tuleb paika panna, millel on kõige suurem mõju, mis lahendavad kõige rohkem probleeme ning kus võib olla Euroopa Liidu poolt kõige rohkem lisandväärtust. naised, kes äh, on äh, vägivaldsetes suhetes, kuidas neid aidata, kuidas nad sellest pääs-, pää-, pääseda saavad, äh, kuidas pakkuda lühiajalist, pikaajalist tuge kuidas kaitsta ka nai-, lapsi selles kontekstis. kui me vaatame kõiki neid küsimusi korraga, siis äh, tekib küsimus, kas on vaja ühte ainsat Euroopa instrumenti, kas on vaja erinevaid meetmeid selle eesmärgi saavutamiseks ning kuidas see aitab äh, ohvrite direktiivi kaheksateistkümnenda artikli rakendamist see artikkel näeb ette, et tuleb võtta siseriiklikke meetmeid äh, ohvrite ja nende perekondade füüsiliseks kaitseks, siinkohal peaks tegutsema riigid ja mit-, mitmeid sõnavõtte täna oleme kuulnud, kus käsitletaksegi probleeme, mis tõusetuvad riiklikul tasandil, probleeme, probleemidega seoses, mis on seotud ähm, riiklike lähenemiskeeldudega. kui riiklikud lähenemiskeelud ei toimi, siis äh, takistab see ka Euroopa lähenemiskeelu rakendamist, kui seda üldse soovitakse võtta minu jaoks on mitmed olulised prioriteedid, esiteks tagada ohvritele piisav teave ja tugi väljaspool õigussüsteemi, selline tugi aitab ohvreid kaitsta, aitab neil teatada vägivallast, nad saavad teada, et on olemas lähenemiskeelud, Euroopa lähenemiskeelud ning mida nad peavad tegema selleks, et neid saada. riiklikud kaitsemeetmete süsteemid tuleb läbi vaadata, tagamaks, et need toimivad hästi kui on paigas äh, paindlikud ning äh, õiged meetmed, äh, mida toetavad ka uued tehnoloogiad, Hispaania on siin teeraja ja samuti nende kaitsemeetmed on tõhusad, meil ei piisa sellest, kui me ütleme kellelegi ära, mine selle naise ligidale, me peame tagama meetmetega, et seda ei juhtuks ning kaitsma seda inimest siis, kui see on juhtumas kas meetmeid saab võtta vastu kiiresti ja lihtsalt, kas on piisavalt tagatised selleks, meil on näiteid, kus politseis on ka toodud insta-, Istanbuli konventsioonis, kus politsei saab võtta erakorralisi lähenemiskeelde, igas riigis see ei kehti, aga see peaks olema esmane meede, inimesed surevad, kui, naised surevad, kui nad ootavad kohtunike otsuseid. riikides, kus see on võimalik, päästetakse palju rohkem naiste elusid kas politseinikke, kohtunikke, prokuröre ka koolistatakse selleks, et oleks tagatud kõikide ohtude tuvastamine ohvrite kaitseks? tuleb aru saada ka olukorra kiireloomulisusest nende menetluste käigus, me oleme kuulnud, et äh, naistel ei ole ligipääsu nendele meetmetele tulenevalt äh, erinevatest kultuuridest, kus ei mõisteta soopõhist vägivalda ja kus ei ole vastavaid meetmeid vastu võetud. ning kui on meetmed lähenemiskeeldude kehtestamiseks võivad puududa tehnoloogilised vahendid nende jõustamiseks. seega neid küsimusi tuleb samuti prioriteetide aspektist uurida ja mis on Euroopa ohvrite direktiivi osas huvitav, nimelt see on loonud pretsedendi võimaluse töötada selliste ühiste miinimumstandardite kallal. mina leian, et direktiiv võeti vastu eeskätt usalduse põhimõttel, artikkel kaheksakümmend kaks kaks, seal räägitakse õiguskaitseasutuste koostööd, meil on vaja meetmeid, mis seda edendaksid, aga kui pole piisavalt õigusi ega kaitset ohvritel, see tuleneb sellest, et kohtunikud, prokurörid ei usalda süsteeme, mis äh, toimivad teistes süsteemides, kus puuduvad aluspõhimõtted ja see on seotud ka lähenemiskeeldudega kui on paika pandud meetmed, mis kaitsevad ohvreid eh, ohtude eest, siis kas me saame siiski täielikult liikmesriikide vahelise usalduse tagada? see on üks võimalus võib-olla probleemi lahendamiseks, ma ei tea, kui palju on seda uuritud, aga minu jaoks on need põhiküsimused, aitäh! Okay, thank you for flagging up those issues. suur tänu, et tõstatasite need teemad, mul on terve rida küsimusi selle kohta, mida te ütlesite aga annan kõigepealt sõna teistele. kolleegid, kes soovivad sõna, olen kindel, et raportöörid soovivad pärast otsad omalt poolt ka kokku võtta. vaatame, kas keegi soovib veel sõna võtta kaheks minutiks, härrast Etna. suur tänu! loomulikult kõigepealt tahaksin tänada kõiki meie eksperte. kuulates teie sõnavõtte, kõik see, millest me täna räägime, on kõik väga oluline. oma elus ei ole ma soopõhise vägivallaga kokku puutunud, välja arvatud Otello, Otelloga äh, tutvumine äh, avas mu silmad. ja nüüd ma tean, kui ulatuslik tegelikult see probleem on. suur tänu, et te seda pilti veel täiendasite. siin on täna mainitud korduvalt seda rabavat arvu seitse. tõsi, Euroopa lähenemiskeelu vähene kasutamine on märk sellest, et midagi tuleks müü-, muuta. ja siit minu küsimus meil on siin kvaliteetne uuring, aga üldiselt ähm, valitseb ümberringi tõeline infopuudus. ma tahaksin teada, milline on teie arvamus selle kohta, mis on tulevikus olulisem? kas me peaksime Euroopa lähenemiskeelu üle vaatama, uuesti sõnastama? või äh, piisab sellest, kui me lihtsalt äh, teeme edendustööd äh, ning teavitustööd juristide ja ohvrite hulgas, kumb osa on teie arvates olulisem? suur tänu, härra Stettina! kas on veel kolleege, kes soovivad sõna peale raportööride? raportööridele tahaksin lõpus sõna anda ja mina olen selle komisjoni äh, aktiivne liige, nagu kõik teavad, kui see, ja olin seda ka siis, kui see esialgne ettepanek tehti. härra Altoni sõnavõtuga seoses, et meie akadee-, esindajatest kolleegide äh, sõnavõttudega seoses ma võin öelda, et äh, riigid langetasid oma valitsuse, kas äh, liituda või mitte ja otsus liituda langetati, kui nad olid uurinud, kas on vajadus olemas sellise lähenemiskeelu vastu järele. nii et esialgu valitses igal juhul üldine arusaam, et selline vajadus on täiesti olemas ja sellest lähtuvalt langetati ka valikud. minu küsimus oleks, et et ähm, seda on kasutatud ebaproportsionaalselt vähe lähenemiskeeldu ja ainult mõningates riikides, mida siin ka mainiti, ja võib-olla see on vähese teavitustöö süü. võib-olla oleksime me võinud selle potentsiaalselt väga hea instrumendi paremini jõustada. see oleks olnud äh, potentsiaalselt väga hea kaitse tugevdamise vahend lisaks liikmesriikide tavadele. omal ajal räägiti sellest palju naiste õiguste komisjonis ja kodanikuvabaduste komisjonis ning me tegime selle instrumendi kallal ühiselt tööd. tahaksin siin omalt poolt edendada seda mõtet, et et just nimelt see rakenduse baas on jäänud puudulikuks ning kultuuriline poliitiline teadlikkus sellest Euroopa lähenemiskeelust on väga viletsas seisus ning selle kallal pole tööd tehtud pärast esimesi kuid, kui sellest väga palju räägiti ja kui seda väga palju ülistati ja riigid, kus, mis otsustasid, otsustasid otsustasid langetada valiku lähenemiskeelu toetamise kasuks, ning äh, kus leiti, et tegemist on väga hea tööriistaga haavatavas olukorras naiste kaitseks. siis igal pool leiti, et see on täiendav tööriist ja, ja omal ajal, kui me tegime tööd Kodanikuvabaduste komisjonis, siis me me teeme ka näiteid konkreetsete olukordade kohta, kus sellest oleks kasu. kas on veel kolleege, kes soovivad sõna? ja kes tahavad esitada küsimusi, enne kui ma annan sõna meie raportööridele. I am really sorry, I did, sorry, you know what, it's a terrible uh, mistake, but the commission ma vabandan väga mul on väga kahju, komisjon jäi meie tähelepanu äh, alt täna välja kogemata. ma tõesti vabandan, palun, ähm, teil on sõna. vabandust, komisjoni esindaja, palun, nüüd on teil sõna. mul, minu märkmetes ei olnud teie nime, nii et äh, palun, teil peate ennast ise tutvustama. suur tänu, härra esimees kõik on korras, minu nimi on Isabel Perignon, ma olen uus osakonnajuhataja kriminaalmenetluse õiguse osakonnas meie oma oleme väga tänulikud selle eest, et te selle tema päevakorda tõite ja hoiame teie aruteludel silma peal, sest et see on meie jaoks tähtis teema, teie ettekanded olid väga huvitavad, raport äh, pakub meile ka suurt huvi meie jaoks, on äh, Euroopa lähenemiskeelu direktiivi äh, rakendamine nagu kord ja kohus ning vastastusliku tunnustamise määruse rakendamine tsiviilküsimustes, need on meie jaoks kõik prioriteedid, kõik liikmesriigid, kes on võtnud siduvaid kohustusi Euroopa lähenemiskeelu direktiiviga seoses, on teatanud ülevõtmise meetmetest ning äh, see on võtnud seetõttu väga palju aega, sellepärast et äh, meil on olnud, me pidime ära ootama ametliku teatamise kirjad, põhjendatud arvamused äh, teele saatma ja nii edasi, kogu see protsess lõppes sel suvel, ähm, nüüd on siis kõik liikmesriigid meetmed üle võtnud ja nüüd on õige aeg asuda tegudele ning me peame äh, oma raporti koostama, mille, mida tutvustame teile järgmisel aastal. me oleme nii nagu teiegi väga pettunud selles, et seda vahendit ei kasutata piisavalt. härra Levent Altani selgitustega oleme samuti päri me oleme liikmesriikidega ühendust võtnud, ähm, püüdnud aru saada sellest, miks seda instrumenti piisavalt ei kasutata. oleme liikmesriikidelt saanud äh, ka praktilist infot äh, pädevate ametivõimude kohta ja nii edasi selle kohta, kuidas seda instrumenti kasutatakse ja nüüd me paneme selle E õiguse portaali, ka Euroopa justiitsvõrgustiku kodulehele. oleme ka teinud oma algatused Euroopa justiitskoolituse võrgustikus äh, levitada koolitusmaterjale õigusametialade esindajatele nii nagu me kuulsime prokurörilt Hispaanias, kõik me tahame kanda hoolt selle eest, et kõik kohtud ja kohtuorganid oleksid sellest instrumendist teadlikud. me oleme pühendunud sellele tööle, jätkame selle vahendi edendamist ka tulevikus, teavitustööd, uuringuid kõikides valdkondades, mis on seotud ohvrite õigustega. nagu te teate, anname ka me ka stipendiume Äh, erinevate programmide kaudu, Staffni äh, muuhulgas äh, ja samal ajal me hindame, kuidas ohvrite õiguste direktiivi liikmesriikides rakendatakse. kavas on meil kõrgetasemelised ekspertkohtumised ohvrite õiguste teemal, esimene kahekümne üheksandal jaanuaril kaks tuhat kaheksateist, seal toimuvad konstruktiivsed arutelud ekspertidega liikmesriikidest erinevatel teemadel, mis on seotud ohvritega, sealhulgas võitlus naistevastase vägivalla vastu ning lähenemiskeeldud. nagu näete, see teema on meie jaoks tähtis, sellepärast et meid kõiki šokeeris see olukord mõningates liikmesriikides, iseäranis Hispaanias, aga, aga mitte ainult Hispaanias, ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides jah, teised riigid Euroopas, jah. see on oluline ja see on väga kasulik, sellepärast et tõesti puudulik on olnud siin rakendus ja me tahaksime, et tegemist oleks tõelise Euroopa lähenemiskeeluga ka praktikas ning et ka teised liikmesriigid võtaksid vähemalt selle vahendi kaalumisele. me tahaksime liikmesriikide olukordi parandada selles vallas, suur tänu teile ja suur tänu, et viisite meid asjaga kurssi kuulamine on nüüd lõppemas ja ekspertide ettekandeid me avaldame, levitame neid. meil on erinevad komisjonid toimuvad, komisjonide koosolekud toimuvad samal ajal, neid äh, saadetakse, neid edastatakse ka interneti kaudu ja nüüd meil jagame teie ettekanded, äh, nii et kõik need, kes kohale ei saanud täna tulla, saavad ka tutvuda teie ettekannetega, sealhulgas ka komisjoni ettekandega. ja nüüd siis ähm, lõpetuseks äh, tahaksin omalt poolt öelda, et Euroopa lähenemiskeeld on suurepärane näide sellest, kus kaks komisjoni, Kodanikuvabaduste komisjon ja Naiste õiguste komisjon on teinud tihedat koostööd ja äh, harmoonilist koostööd, üksmeelset koostööd ja nüüd annan sõna äh, raportöör Soraya Postile. Soraya, palun võta otsad kokku. suur tänu, Claude. suur tänu kogu selle info eest, kõikide sõnavõttude eest, nad olid meile oluliseks sisendiks nii nagu minu kaasraportöör Theresagi alguses ütles, ta pidi paraku lahkuma, et kogu see info on oluline ning ka komisjoni sõnavõtt oli vägagi asjakohane. ma leian, et mina ja Theresa peame komisjoniga jälle kokku tulema, et kogu seda infot vahetada härra Levant, teie tõstatasite terve rea küsimusi, mille vastused huvitavad ka mind. Need vastused on olulised meie raporti seisukohast. tööpõld on meil lai ning tegutseda tuleb kiiresti. kandkem oma vastutust ning kandkem hoolt selle eest, et inimõigused jõuaksid kõikide meie kodanikeni komisjon peab näitama, et komisjon on valmis pühendunult tegema tööd selleks, et tagada Euroopa lähenemiskeelu toimimine nagu kord ja kohus. mul on väga hea meel, et teil oli meile häid uudiseid seekord. komisjon peab ka rakendama rikkumismenetlust kõikide liikmesriikide suhtes, kes rikuvad lähenemiskeelu direktiivi, ma tean, et rikkumismenetlused, mõned rikkumismenetlused on juba käivitunud ja komisjon peab täitma ka oma aruandluskohustust, äh, nii nagu direktiiv seda ette näeb. ma arvan, et komisjon peab kutsuma üles äh, uurim-, ma olukorda lähenemiskeeldudega nii liikmesriikide tasandil kui Euroopa tasandil teavitust tuleks, teavitustööd tuleks teha ning edendada kõiki heade tavade vahendust, projekte ning koostööprojekte liikmesriikide vahel ning liikmesriikide ametivõimude ning kodanikuühiskonna vahel. see aitaks lähenemiskeeldu paremini jõustada. ja samuti peab komisjon kutsuma üles kodanikuühiskonna äh, tegevuse seire, seirele, et vaadata, miks lähenemiskeeld ei ole toiminud nagu korda kohus. ja pädevad asutused, nende nimekiri tuleb avaldada, ma pean siin silmas lähenemiskeelde väljastavate ning tunnistavate asutuste nimekirja. see nimekiri peab olema kergesti ligipääsetav selleks, et kaitsta inimesi ja ohvreid ning äh, ohvrikaitseorganisatsioone, kes saavad ähm, esitada taotlusi lähenemiskeeldude kohta ning kes vajavad selgitusi lähenemiskeeldudega seotud küsimustes. liikmesriigid peavad äh, isikutevahelise vägivalla nagu kord ja kohus hukka mõistma, ma ei saa, ma ei tea küll, kas ma õigesti kuulsin, aga ma, mul oli tunne, et äh, et äh, Hispaania äh, jurist kasutas sõna sooterrorism, suurepärane sõna minu arvates. Äh, ohvreid ei tohiks, ohvrite positsiooni ei tohiks vähe alatähtsustada ja tegemist on tõsise probleemiga ja me ei tahaks mitte mingisugust sooterrorismi siia. suur tänu, proua Saraja Post, suur tänu kõikidele ekspertidele, ütleb proua Blinkevitš-Jute. kõigile, suur tänu kõigile, kes osalesid sellel tänasel kuulimisel ning suur tänu kõikidele äh, meie kodanikuvabaduste ning ka naiste õiguste komisjoni liikmetele, suur tänu ka kaasjuhatajale Claude Morasile, aitäh! kodanikuvabaduste komisjon äh, hääletus toimub kell üksteist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 kõigil on loodetavasti hääletuskaardid olemas, meil on väga rasked hääletused plaanis, kas on kedagi, kellel ei ole hääletuskaarti kaasas, kui on selliseid, siis palun andke kohe märku, mitte hiljem. nii et kõigil on hääletuskaardid olemas. koordinaatorid on ka valmis, siis oleme meiegi valmis esimene hääletus, see on siis äh, määrus nelikümmend viis, kaks tuhat üks. raportööriks Kornelia Ernst, kas raportöör soovib sõna, kui raportöör ei soovi sõna, siis võime hääletama asuda. sooviks äh, kõiki tänada, kes osalesid äh, selles töös ja tõepoolest, tegemist oli väga hea koostööga, suur tänu selle eest! suur tänu, Kornelia, hakkame nüüd siis hääletama. kallid kolleegid, muudatusettepanek seitseteist, hääletus algas. muudatusettepanek seitseteist, hääletus algas. Jüri muudatusettepanek on see. hääletus on endiselt avatud, inimesed, võtke istet annan siin liikmetele pisut ähm, aega istuda, proua Guillaume, palun, palun, olge lahked. hääletus on lõppenud, vastu võetud, kompromiss. artikkel kaks, hääletus on alanud. sotsiaaldemokraatidel on üks hääletaja üle kas te võiksite selle eest hoolt kanda, nüüd on kõik korras. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja muudatusettepanek, järgmine muudatusettepanek, kakssada viiskümmend kolm, muudatusettepanek kakssada viiskümmend kolm, hääletus on lõppenud. muudatusettepanek kakssada viiskümmend kolm, hääletus on hääletus kestab, hääletus kestab, härra Foss ei leia muudatusettepanekut üles, selle number on kakssada viiskümmend kolm, see on leheküljel kolm teie hääletusnimekirjades. kolleegid, hääletame muudatusettepanekut kakssada viiskümmend kolm, leheküljelt kolm, hääletus kestab endiselt, nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud. kompromiss artikkel kolm, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada üksteist. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek sada üksteist, sada kolmteist, sada neliteist hääletame koos ja sada viisteist, sada kuusteist ka selles plokis. hääletame kõik koos. hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek sada seitseteist, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend üks hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kallid kolleegid, palun kannatust hääletame muudatusettepanekut kakskümmend Jürilt, mida me ise meil vahele. Jüri komisjoni muudatusettepanek kakskümmend. hääletus algas. hääletus lõppes. ja Rahvaparteil on üks liige üle, üks kolleeg, palun võtke kaart masinast välja Rahvapartei ridadest. ikka on üks Rahvapartei liige üle, ehk keegi võtaks kaardi masinast välja. aitäh, härra Melo. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksateist, hääletus algas muudatusettepanek sada kaheksateist. hääletus lõppes. tagasi lükatud. ja nüüd kompromissartikkel üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend viis, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes raportöör hääletas vastu omaenda muudatusettepanekule. väga huvitav muudatusettepanek kakskümmend neli. muudatusettepanek kakskümmend neli, hääletus kestab. meil on siin tehniline probleem. vabandust, teeme väikese pausi, tehniline probleem kallid kolleegid, meil on masinaga tehniline probleem, nii et teeme väikese vahepausi. muudatusettepanek kakskümmend neli jäi meil poolete, pooleli. I'd love a, I'd love a coffee or something stronger tore oleks, kui saaks tassikese kohvi või midagi kangemat, ütleb härra esimees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 Okay, colleagues. Um, we don't vote, we just make a... Sure. Colleagues, if you could listen to me carefully. kuulake nüüd tähelepanelikult hetkeks, kallid kolleegid. Äh, proua Ernst, ma vabandan, see on teie raport, tõesti õnnetu lugu. Äh, paistab, et meie masinal oli ülekoormus hääletusmasinal. ta registreerib siin kuutekümmet kahte kohalolevat liik-, liiget, kes kõik hääletavad aga meil saab olla ainult kuuskümmend hääletavat liiget. masin rohkem ei, välja ei kannata. kuuekümne kahega on see ülekoormatud, nii et nüüd meil tuleb masinat natukene öö, petta. härra Melo, ärge puudutage masinat. kallid kolleegid, kuulake nüüd tähelepanelikult, mis ma teile ütlen. kallid kolleegid, kuulake tähelepanelikult Äh, probleemiks ei ole Rahvapartei. koordinaatorid, palun kontrollige igaks juhuks üle. palun vaikust, kuni ma lause lõpuni ütlen. koordinaatorid, kontrollige üle, kas teil on õige arv hääletajaid, et meil oleks kuuskümmend hääletajat kokku, siis kontrollime ja siis viime läbi teist hääletuse. vabandust, et me niiviisi peame hääletamise peatama ja siis lähme edasi hääletusega kuuekümne hääletajaga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 ülendatud meeleolu annab märku sellest, et kõik koordinaatorid on ära kontrollinud, kas neil on õige arv liikmeid, nüüd teeme siis kontrollhääletuse. vaatame, kuidas masin sellega toime tuleb. hääletus algas. hääletage, kuidas iganes soovite. hääletus algas. tegemist on kontrollhääletusega. Okay, we have uh, we're registering 61. nüüd on kuuskümmend üks liiget jällegi masin ei, ei võta seda vastu, nii et üks, ühes äh, fraktsioonis on üks liige üle, aga milline fraktsioon, see ei selgu, ühel fraktsioonil on üks liige üle, kes see küll olla võiks? rahvaparteis ei ole. Who's got one? We don't know. The machine is doing that. Not sure.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 Colleagues, um, we're going to try an, another test. kolleegid, teeme veel ühe kontrollhääletuse, vaatame, kas saame nüüd siis kuuskümmend liiget kokku. palun hääletage, võtke istet ja hääletage. kõik, palun võtke istet, kes asuvad hääletama. We open the vote. Yeah. The vote is open. When... hääletus algas hääletus on alanud, hääletus algas, kõik hääletage nüüd kohe, ütleb härra esimees. Yeah, but I see, I see, I see. Can we not? okay, colleagues, the problem is solved um.... nii, lahendasime probleemi, aga peame algusest pihta hakkama. sada kakskümmend viis. palun hakkame pihta. vabandust, et me niiviisi viivitus äh,, me oleme niiviisi sunnitud toppama jääma siin vahepeal ja nüüd, Aksel, lõpetage lobisemine. sada kakskümmend viis, muudatusettepanek sada kakskümmend viis, hääletus algas. sada kakskümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada kakskümmend kuus, hääletus algas hääletus lõppes tagasi lükatud. kakskümmend neli hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss üksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. Mm, sada kolmkümmend hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud sada kolmkümmend üks hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud sada kolmkümmend kaks hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud sada kolmkümmend kolm ja kakskümmend viis identsed muudatusettepanekud. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud sada kolmkümmend neli hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud sada kolmkümmend viis hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud. sada kolmkümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kakskümmend, artikkel kakskümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli muudatusettepanek kolmkümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek sada viiskümmend kolm, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud, kolmkümmend kuus hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud artikkel kolmkümmend üks, kompromiss, hääletus algas, hääletus lõppes vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, nelikümmend üks, kolmkümmend üheksa kuni nelikümmend kuus. hääletame kõik koos, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. nelikümmend. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada kuuskümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud sada kuuskümmend neli. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada kuuskümmend viis hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada kuuskümmend kuus ja sada kuuskümmend seitse identsed muudatusettepanekud. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss, artikkel nelikümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, sada seitsekümmend kaks. hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromissartikkel äh, nelikümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. artikkel äh, sada seitsekümmend kuus, hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud sada seitsekümmend seitse, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaheksa hääletus algas. hääletus lõppes. sada kaheksakümmend. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek nelikümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. sada kaheksakümmend kaks hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss artikkel nelikümmend kaheksa, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükata. kallid kolleegid me peame tagasi minema muudatusettepaneku sada kaheksakümmend neli teise osa juurde. hääletus algas. saja kaheksakümne nelja teine osa leheküljel kaksteist või kolmteist. hääletus algas. kordan veel üle. sada kaheksakümmend neli, teine osa kas kõik said aru? see on endiselt avatud, hääletus on endiselt avatud. It's the green button if you are EPP. rahvapartei, vajutage rohelist nuppu. siis lähevad asjad kiiremini. ja kes, kõik, kes ütlevad kontrollige üle, äh, lõpetage see see tõesti häirib praegu ja härra Foss, ärge hääletage omaenda muudatusettepanekute vastu. hääletus on nüüd lõppenud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kuus hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanekud viiskümmend kolm ja nelikümmend neli on identsed, hääletame koos. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend viis justiitsasjade komisjonilt hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend viis hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kakssada kaheksa, esimene osa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud, teist osa me ei hääleta, muudatusettepanek kakssada üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kakssada kümme, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada kaksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada kolmteist, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada neliteist, hääletus algas hääletus lõppes. muudatusettepanek kakssada kuusteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kakssada seitseteist, hääletus algas. Hanna. hääletus lõppes, tagasi lükatud kakssada üheksateist, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. muudatusettepanekud viiskümmend seitse ja kakssada kakskümmend identsed, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud kakssada kakskümmend hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromissi artikkel kuuskümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. hääletus kakssada kakskümmend kuus hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud kompromissi artikkel kuuskümmend kaks hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanekud kakssada viiskümmend üks kuni kakssada viiskümmend seitse, hääletame neid koos. hääletus algas hääletus lõppes. muudatusettepanek kakssada kolmkümmend neli hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nelikümmend kuus Jürilt hääletus algas tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend viis, kakssada kolmkümmend kuus, kakssada kolmkümmend seitse identsed muudatusettepanekud, hääletame neid koos. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanekud kakssada kolmkümmend kaheksa, kakssada kolmkümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanekud äh, kakssada nelikümmend ja kakssada nelikümmend üks hääletus algas. kakssada nelikümmend, kakssada nelikümmend üks hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud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 Okay, let's, let's just, let's move on, just register your vote. hakkame nüüd jälle pihta. pärast äh, võite oma häält negatiivsena kirja panna, kakssada nelikümmend üks oli siis meil probleemiks praegu, aga praegu lähme hääletusega edasi. pärast muutke oma häält kirjalikult pärast hääletusi. teeme nii. ja nüüd siis kakssada nelikümmend kaks hääletus algas. kakssada nelikümmend kaks peame hääletama ka kahtesaja kaheksateist kümmet. muudatusettepanek kakssada kaheksateist. hääletus lõppes. kakssada nelikümmend kaks hääletus algas hääletus lõppes, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada nelikümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nelikümmend seitse juurilt hääletus algas. hääletus lõppes Rahvaparteil on üks osaleja üle praegu, nii et äh, üks Rahvapartei ridadest palun loobuge hääletamisest. nii, kõik on korras. kakssada nelikümmend neli, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kakssada nelikümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kakssada nelikümmend kaheksa hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kakssada viiskümmend hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud. kakssada viiskümmend viis hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. viiskümmend kaheksa, nelikümmend kaheksa on identsed, hääletame koos, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. põhjenduspunktid, muudatusettepanek üks. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kaks, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. hääletus algas, muudatusettepanek kolm. hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kaks, hääletus algas. hääletus on endiselt avatud mis toimub, küsib esimees. kas hääletus on endiselt avatud? hääletus lõppes. muudatusettepanek seitsekümmend kaks. hääletus lõppes. palun lõpetage hääletus mina ei saanud hääletada sellepärast, et see lahti, nüüd ma katsun seda hääletust siiski lõpetada. tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, Jürilt hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud seitsekümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. seitsekümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek seitsekümmend kuus seitsekümmend kuus hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kaheksakümmend üks hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanekud viis ja seitse identsed, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanekud kuus ja kaheksa identsed, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. muudatusettepanek seitse, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend neli, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend viis, hääletus algas. kaheksakümmend viis, hääletus kestab, hääletus lõppes, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus, hääletus algas hääletus lõppes tagasi lükatud. kümme, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kolmteist, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud üheksakümmend kaks, hääletus algas hääletus lõppes tagasi lükatud. üheksakümmend kolm hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. neliteist hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. neliteist Jüri, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. viisteist Jüri, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. üheksakümmend seitse hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud ja lõpphääletus, mida hääletame, hääletame nimeliselt. teksti muudetud kujul hääletus algas. The vote is closed. hääletamine lõppenud. vastu võetud nelikümmend 40 viis poolt, kuus erapooletut, seitse vastu ja nüüd äh, läbirääkimiste alustamise äh, hääletus äh, absoluutse häälteenamusega hääletus alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud nelikümmend viis poolt, seitse vastu, kuus erapooletut. palju õnne proua Ernstile Thank you, colleagues, for your patience on that vote. We now come to the next. aitäh ja jätkame nüüd järgmise kolme äh, raporti hääletusega ja alustame rakendusotsusega, mis puudutab ühte uut psühhoaktiivset ainet ja raportööriks härra Booni. Äh, üks hääletus, kas kõik on valmis, ka saame hakata kohe hääletama, hääletus alanud. Roll call.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 ma ei tea, mis ainega tegemist on, härra Angel, aga ma võiksin praegu ilmselt seda võtta, ükskõik mis see on. okei okay., is this on the, this one, on this one yes.? Do I need to read this yes.? Okay, colleagues, we come to the third vote. Let's keep up the pace because I know ja jätkame kolmanda hääletusega ja ma tean, et inimesed äh, peavad varsti jõudma mm, mujale ja ära sõitma siit, nii et teeme, teeme kiiresti, järgmine päev äh, raport, äh, Malin Björgi raport ja hak-, üritagem seda võimalikult kiiresti hääletama äh, hakata. tegemist on liidu ümberasustamise raamistiku raportiga ja raportöör Malin Björk ja mul on vaja lühike märkus teha, et kompromissis seitseteist äh, see jääb ära, äh, mis puudutab põhjenduspunkte ja meil on üks äh, märkus peaks olema, et falls if compromise seven is adopted. ma loodan, et kõigil on nüüd asi selge ja Maalin, kas soovite sõna võtta, enne kui me hakkame hääletama või tohime kohe hääletama hakata, palun tehke kiiresti. jaa, äh, meil on siin juba olnud palju probleeme masinatega, ma teen rootslaslikult lühidalt ma tahaksin tänada kõiki, kes on koostööd teinud, eriti variraportööre ja eriti paljusid teisi ähm, valitsusi ja inimesi, kes on tegelenud ümberasustamisega ja kes on teinud äh, kaastööd selle raportiga seoses. tegemist on ainsa ra-, äh, otsusega, mis puudutab äh, turvalisi ja legaalseid teid äh, Ehm, me kõik oleme pidanud kompromisse tegema siin selle raportiga seoses, ma loodan, et me saame siit äh, ruumist lahkuda otsusega, mille üle me saame uhked olla, ma tahan tänada kõigi fraktsioonide äh, nõunikke, eriti minu fraktsiooni nõunikke ja sekretariaati ja ootan huviga hääletust, aitäh! aitäh, Malin, ja nüüd hakkame hääletama ja alustame muudatusettepanekuga sada seitseteist, sada seitseteist hääletus alanud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. sada kaheksateist on identne. kompromiss üks, hääletus alanud. kompromiss üks, hääletus alanud. kompromiss üks, hääletus alanud. kas on mingi probleem siin, kompromiss üks, kas kompromiss äh, ühega on probleeme? hääletamine on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kaks, hääletus alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud kompromiss kolm, hääletamine on lõpp, alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kompromiss neli, hääletamine alanud leheküljel kuus teie hääletusnimekirjas kompromiss neli. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd jätkame kompromiss viie juurde ja hääletus alanud hääletamine on lõppenud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ka see on vastu võetud. kompromiss äh, viis A, hääletamine alanud. kompromiss viis A, hääletamine al-, alanud. kompromiss viis A, kas kõik on hääletanud? see on leheküljel neliteist teie hääletusnimekirjas. Häälet-, äh, kompromiss viis A, hääletus on nüüd lõppenud ja see on ka vastu võetud. kas äh, kõik on korras, kas kõik saavad aru, mis toimub? kompromiss kuus, hääletus alanud. kompromiss kuus kompromiss kuus. kompromiss kuus, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. ka see on vastu võetud. kompromiss seitse, hääletus alanud äh, hääletamine lõppenud. ka see on vastu võetud ja jätkame kompromissiga kaheksateist, leheküljel üheksateist teie hääletusnimekirjas. kompromiss ühe, kaheksa, hääletus alanud, kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromiss üheksa, hääletamine alanud hääletamine on lõppenud vastu võetud, kompromiss kümme, hääletamine alanud. hääletamine on lõppenud. ka see on vastu võetud, kompromiss üksteist, hääletus alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaksteist, hääletamine alanud. vastu, lõppenud, vastu võetud. kompromiss neliteist, hääletamine alanud hääletamine on lõppenud, vastu võetud, kompromiss kolmteist, hääletamine alanud, kompromiss kolmteist artikli kaksteist kohta hääletamine alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud, kompromiss viisteist artikli kolmteist osas äh, hääletamine alanud hääletamine lõppenud. vastu võetud. kompromiss kuusteist, hääletus alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja muudatusettepanek sada kümme, hääletus alanud sada kümme, hääletamine on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek viissada kolmkümmend neli, hääletus alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud, kompromiss seitseteist, hääletus alanud hääletamine on lõppenud vastu võetud. artikkel kaheksateist, muudatusettepanek sada viisteist, hääletus alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud, viissada nelikümmend viis hääletus alanud. palun vabandust, kolleegid, ütleb esimees muudatusettepanek viis, neli, viis, hääletus alanud. hääletamine on lõppenud. hääletamine lõppenud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek viis, neli, kuus, hääletamine alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek sada kuusteist, hääletamine alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek viissada nelikümmend kaheksa, hääletamine alanud hääletamine lõppenud, vastu võetud. põhjenduspunkt äh, kuus, muudatusettepanek sada kolmkümmend üks, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud sada kolmkümmend kaks, hääletamine alanud lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek sada viiskümmend viis, hääletus alanud. Äh, hääletus lõppenud. tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaks, hääletus alanud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kakskümmend viis hääletus alanud. lõppenud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kuus hääletus alanud, lõppenud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend seitse hääletus alanud, kakssada kolmkümmend seitse hääletus lõppenud tagasi lükatud, kakssada nelikümmend seitse, hääletus alanud. hääletus lõppenud, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend kaheksa, hääletus alanud. hääletus lõppenud, tagasi lükatud üks hetk, ma olen, kas sa soovid sõna võtta enne lõpphääletust, palun, sul on sõna. ma arvan, et meil on väike probleem ühe hääletusega ja ma paluks kaheminutilist pausi, et ma saaksin seda arutada oma variraportööridega, kui võimalik. kas te palun saaksite oodata kaks minutit? härra Mulanis. palun olgem nüüd hetkeks kannalikud minut, piirdugem ühe minutiga. palun olgem nüüd ühe minuti võrra, üks minut kannatlikud, aga variraportöörid, palun tulge väga kiiresti kokku. enne lõpphääletust. see on lubatud, nii et palun olge kannatlikud lugupeetud kolleegid, palun kannatage veel minut. ja see on täiesti lubatud, mis praegu toimub. palun veel ühe minuti kannatust okay, colleagues, uh, you can resume lugupeetud kolleegid, palun minge oma kohtadele, meil on lahendus olemas, palun minge kiirelt oma kohtadele. So this is rejected and we will have to vote this through. Okay. Uh, colleagues, um, resume... lugupeetud kolleegid, palun minge oma kohtadele. meil on lahendus olemas nüüd. kodukorra kohaselt ja esimehe autoriteedile tuginedes võime uuesti hääletada. palun lubage mul lause lõpetada, te saate veel korra hääletada ühte artiklit, selleks on vaja palun laske mul lause lõpetada, ütleb esimees. vaja on komisjoni enamust selleks, et seda lubada, kui komisjoni enamus lubab uuesti hääletada äh, kompromiss A, viis A-d artikli viis osas, siis ma saan seda lubada, nii et nüüd ma tahaks küsida, et kas meil on kogu komisjoni häälte enamus olemas selleks, et hääletada uuesti kompromissi viis A artikli viis osas äh, kodukorra reeglite kohaselt, palun tõstke nüüd käsi püsti, kes seda toetab. palun pange tähele, ma küsin nüüd, et need, kes soovivad uuesti hääletada kompromissi viis A artikli viis kohta, ka palun äh, tõstke käsi püsti, kui te soovite seda. kas praegu oleks võimalik nüüd need äh, käed üle lugeda, me võiksime seda teha ka elektrooniliselt, aga praegu tõus-, tõstame käsi lihtsalt kui keegi soovib kontrollida, siis võime pärast ka kontrollida. kas te soovite elektrooniliselt hääletada okay,? teeme siis elektroonilise hääletuse, siis on asi täitsa selge. nii et palun äh, need, kes soovivad uuesti hääletada, palun hääletage nüüd poolt elektrooniliselt, siis on asi täiesti selge. nii et kui te soovite uuesti hääletada artikli viis osas, siis palun äh, hääletage nüüd elektrooniliselt selle poolt. palun hääletage poolt elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. nelikümmend poolthäält ja need, kes soovivad vastu hääletada, võivad nüüd vastu hääletada, aga selge on see, et enamus on koos meil. nii et elektrooniline hääletus nüüd selle vastu, et kompromiss viis A osas ei äh, hääletatu ja nüüd me hakkame uuesti hääletama seda artiklit. me teeme seda elektrooniliselt. ja palun vaikust, et me saaksime seda teha palun lõpetage lobisemine, sellepärast et tegemist on uue hääletusega, me ei taha seda veel kaks korda teha. ja art-, kompro-, hääletame kompromissi viis A artikli viis osas ja hääletus alanud. ja palun tehke, nüüd hoolitsege selle eest, et te teate, kuidas te hääletate, et ma ei tahaks seda veel korra hääletusele panna. kas kõik on hääletanud? siis on see tagasi lükatud, viiskümmend üks vastuhäält, kaheksa poolthäält, erapooletuid ei ole. lugupeetud kolleegid, palun vaikust. ja selle hääletuse tulemusena Äh, peame uuesti hääletama muudatusettepanekuid viissada kuuskümmend kaks ja viissada kuuskümmend kuus, nii et äh, hääletus äh, muudatusettepaneku viis kuus, viissada kuuskümmend kaks osas on avatud. koordinaatorid, palun andke märku. oota, muudatusettepanek kolmsada kuuskümmend kaks ähm, ma tean, et te siin arutate seda asja üksteisega, aga selle hääletuse tulemusena on vaja muudatusettepanekuid kolmsada kuuskümmend kaks ja kolmsada kuuskümmend kuus uuesti hääletada, et äh, alustame muudatusettepanekuga kolmsada kuuskümmend kaks, hääletus on alanud uuesti kolmsada kuuskümmend kaks ja mida kiiremini me sellega hakkama saame, seda parem see hääletus on endiselt ala, avatud, kolmsada kuuskümmend kaks ja nüüd ma lõpetan selle hääletuse, kas kõik on hääletanud? tagasi lükatud viis, viiskümmend viis vastuhäält, kaks poolthäält, erapooletuid ei ole ja nüüd kiiresti hääletame uuesti muudatusettepanekut kolmsada kuuskümmend kuus, hääletus on alanud, koordinaatorid, palun andke märku. ja nüüd on see hääletus lõppenud. tagasi lükatud viiskümmend kaheksa vastuhäält, poolthääli ei ole. ja nüüd saame edasi minna lõpphääletuse juurde, see on nimeline hääletus. kas kõik on valmis hääletama, hääletus alanud? The vote is closed. hääletamine on lõppenud that is it. And that is carried kolmkümmend seitse poolt, kakskümmend vastu ja kaks erapooletut vastu võetud. palju õnne raportöörile! ja nüüd hääletame härra Engel, miks te ära lähete? me hääletame mandaati ka. me peame hääletama otsust äh, alustada läbirääkimisi, palun istuge maha, kiire hääletus, hääletus on alanud, pange palun oma kaardid jälle sisse, hääletus on alanud. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kolm poolthäält, neliteist vastuhäält, vastu, vastu, erapooletuid ei ole. palju õnne! Thank you very much, colleagues aitäh, kolleegid, sellega on elektrooniline hääletus lõppenud.